aga ma eeldan, et härra Barokk on seda juba ka teinud. ta igal juhul andis mulle teada, et äh, ta on äh, ühenduses Maroko asevälisministriga selles küsimuses. pädevad Küprose ametkonnad äh, on teada andnud, et härra Janis Kasuliidis äh, nimetatakse Küprose välisministriks äh, alates esimesest märtsist kaks tuhat kolmteist ja õnnitlen kogu koja nimel härra Janis Kasuliidist. tema asemele Euroopa Parlamendi tuleb Andreas äh, Pitsiliides ja tema mandaat hakkab kehtima alates neljandast märtsist. tervitan siinkohal kolleeg Betsilidist äh, Euroopa Parlamendis ja lähtuvalt äh, parlamendi valimise seaduse artiklist seitse punkt üks ja lähtuvalt kodukorra artiklist neli punktist äh, üks ja neli võtame me teadmiseks härra Andreas Pitsiliides ametisse nimetasime neljandast märtsist kolleeg äh, osaleb äh, lähtuvalt artiklist kolm punkt kaks äh, parlamendi koosolekutel täieõiguslikult eeldusel, et ta on allkirjastanud deklaratsiooni, milles seisab, et ta ei tööta ametikohal, mis on ühildamatu Euroopa Parlamendi liikme tööga. õiguskomisjon